protokolli vastuvõtmise hetkeks vastuväiteid esitatud ei ole, siis need on ka kinnitatud. ja meenutan teile, et kolmapäeval vastavalt mm, artikli seitsekümmend neli koos nõukogu presidendiga kirjutan alla äh, kuuele õigusaktile, mis võeti vastu tava, seadusandliku tavamenetluse raames ja nende vastavate õiguakti, õigusaktide nimekirja leiate te ka tänase protokollis ja siin on härra Cohn-Benditi roll olnud väga oluline, suurepärane. see pannakse ka protokolli kirja. ja paneme protokolli ka kirja, et härra Cohn-Benditit tervitati marulise aplausiga. Ehm, justiits- ja siseasjade küsimuste ministrite kohtumine eelmisel neljapäeval